viimase päevakorrapunktiga, mis on eh, raportite lühiettekanded vastavalt artiklile nelikümmend neli punkt kaks meie kodukorras. ja nüüd siis te kuuletegi lühiettekandeid terve hulga eh, raportite kohta ning esimene on siis Bastian Pelderi raport, mis puudutab kaubandus- ja majandussuhteid Lääne-Balkani riikidega. temale sõnavõtuks neli minutit voorzitter tahaksin kasutada võimalust ja rääkida siis oma raportist mis puudutab kaubandus ja majandussuhteid lääne balkani riikidega. see raport algab sellega, et ta, ma käsitlen Euroopa perspektiivist nendele riikidele. Euroopa Liit ei saa lihtsalt rahulikult oodata ja vaadata, mis toimub, võttes arvesse erinevaid lubadusi, mis me oleme andnud, näiteks Thessalonikis antud äh, lubadused, see täiesti kindlalt ei võimalda meil lihtsalt niisama istuda ja samuti ei tohi me niisama lubadusi andma, me peame otsima võimalikke meetmeid, mis võimaldaksid nende, neile Euroopa Liitu astumise ja kui me nüüd vaatame seda asja üldisemas plaanis, mida me mõtleme ja arvame nende liitumisperspektiividest. esiteks, Euroopa Liit peab oma lubadused teat-, täitma, kui me näiteks vaatame äh, Srebrenitškat ja seda, äh, seda piirkonda, see on väga olulise tähtsusega piirkond Euroopa Liidu jaoks. järgmine asi, mida ma tahan rõhutada, on see, et me peame minema edasi CEFTA-d ehk Kesk-Euroopa vabakaubanduslepingute ellurakendamisega, see on väga olulise tähtsusega eh, nii Maailma Kaubandusorganisatsiooni seisukohast, Euroopa Liidu seisukohast kui ka nende riikide tulevase liitumise seisukohast. me peaksime toetama nendes maades toimuvat reformi protsessi ning liikmesriigid mängivad väga olulist rolli selles küsimuses, nad saavad koolitada välja kohalikke võimuesindajaid ning samuti rajada seal ametlikke võimekusi ning tagada, et inimesed teavad, missugused on reeglid, mida tuleb täita Euroopa Liidu toetuse saamiseks ja nii edasi. alustades selle raportiga, siis ma Haagis olin oma riigi finantsküsimuste eest vastutav, ma olen tuttav valitsuse lähenemisega ning ma võtsin, tõin ka oma raportisse selle sisse, ma näitasin, kuidas Hollandis valitsus läheneb toetuste küsimusele ja ma mitte see, et ma tahaksin öelda, et tuleks just Hollandist eeskuju võtta, aga näidata, et tuleb arvesse võtta kõikide riikide individuaalseid iseärasusi ning toetada neid nii palju kui vähegi võimalik. Äh, siis ma juhin väga suurt tähelepanu ja pean kõige olulisemaks oma raportis energiaalast koostööd. energia on väga tähtis teema, me peame vaatama toornafta küsimust ja maagaasi küsimust ning samuti seda, kuidas need ressursid erinevatesse riikidesse jõuavad, kust nad tulevad. meil peab olema korralik energiapoliitika, Euroopa Liidu jaoks eelkõige ja kui me vaatame praegust olukorda, siis on näha, et me peame mingeid samme astuma. nõukogu ja komisjoni poole pöördun ma samuti selles küsimuses, sest me ei saa jätta riike lihtsalt omaette energiakoostöö alal me peame looma ühtse energiastrateegia mina isiklikult olen balkani piirkonnas käinud väga palju kordi ja ma suhtun väga kaastundlikult ja emotsionaalselt sellesse piirkonda, samuti ma käisin mõningatel uurimisretkedel rahvusvahelise kaubanduse seisukohast lähtudes, ma olen mitmete kolleegidega seal koostööd teinud, ma olen käinud Kosovos, kavatsen minna ka Albaaniasse, igatahes teisisõnu, ma olen selle raporti praegu valmis teinud, aga tegu ei ole mitte kindlasti lõpliku tööga. me peame jätkama oma jõupingutusi, me peame tooma selle piirkonna Brüsselile lähemale ning see tähendab seda, et me peame sellele pühenduma, me peame neid aktiivselt toetama ning me peame aitama neid õige, sobivat reformide protsessi läbi viia ning me peame selgelt näitama oma toetust. ma tegin väga suure rõõmuga seda raportit ning ma loodan, et me saame ka iga Lääne-Balkani riigi kohta eraldi raporti teha. aitäh ja palun, proua Vassiljev. esiteks lubage mul tänada härra Pelderit selle suurepärase raporti eest. Teie raport tuli välja just sel ajal, kui Lääne-Balkani riigid liiguvad Euroopa Liidule järjest lähemale ja lähemale ning see annab väga kõikehõlmava ülevaate sellest, mis on kaalul majandus- ja kaubandussuhetes Lääne-Balkani riikidega. ma tahaksin peatuda samuti mõnedel punktidel, mida teie oma raportis rõhutasite. Lääne-Balkan on väga olulise tähtsusega partner Euroopa Liidu jaoks. viimases komisjoni teates, mis Lääne-Balkanit käsitles, see tuli välja kahe tuhande kaheksanda aastas märtsis, märtsis, nimetati samuti, et Euroopa Liit on väga tõsiselt pühendunud Lääne-Balkani piirkonna Euroopa perspektiiv, perspektiivile ning samuti ta peab väga oluliseks Kesk-Euroopa vabakaubanduslepingute sõlmimist. komisjon on raportööriga nõus, et Euroopa Liidu liikmelisuse perspektiiv võiks toim-, toimida ajendina, mis ajendaks neil, nende majandust paremini arenema ning samuti tagama piirkonnas rahu ja stabiilsuse. kõige olulisema tähtsusega on iga riigi jaoks Kopenhaageni kriteeriumite täitmine, sellepärast et selle alusel me otsustame nende võimalik, võimaluse Euroopa Liitu astuda. Euroopa Liit on praegusel hetkel Lääne-Balkanile kõige olulisem kaubanduspartner ja seetõttu on mõlemale poolele väga olulised kaubandussuhted, samuti on need väga olulised Lääne-Balkani majanduse arengu seisukohast lähtudes, nii nagu te oma raportis välja toote, on kaubanduse liberaliseerimine väga olulise tähtsusega sealse majanduse stabiliseerimisprotsessis ning Euroopa Liit tegeleb sellega pidevalt ning teeb seda kolmel tasand, tasandil. esiteks kahepoolsel tasandil Euroopa Liit on andnud Lääne-Balkanile kaubandussoodustusi juba alates kahe tuhande kaheksa, vabandust, kahe tuhandendast aastast aastast, eelkõige sellepärast, et nende ekspordil oleks lihtsam jõuda Euroopa Liidu, Liidu turule. komisjon on vabakaubanduslepingud kui osa stabiliseerumise assotsieerum, assotsieerumis prog-, protsessi osana läbi rääkinud, samuti eesmärgiga, et toetada Lääne-Balkani liikide, riikide kiiremat astumist Euroopa Liitu, et nad saaksid ka kiiremini oma õigussüsteemi ühtlustada Euroopa Liidu akiiga ning kolmandaks on Euroopa Liit tegu, tegutsenud selles suunas, et lihtsustada Lääne-Euroopa vabakaubanduslepingute tõlkimist ning sa-, sõlmimist ning samuti selle lepingu rakendamist erinevates Lääne-Balkani riikides. samal ajal hindab Euroopa Komisjon vägagi seda, et CEFTA on väga olulise tähtsusega ning ta on kõige aluseks sügavama kaubandus- ja majandussuhete arendamise aluseks, mis lõppkokkuvõttes peaksid, peaks tooma kaasa Lääne-Balkani riikide täieliku üht, asumise Euroopa vabaturule lisaks sellele on tarvis arutada kaubandus ja majandusküsimusi piirkondlikul ja kahepoolsel tasandil see on väga oluline piirkondliku koostöö tugevdamiseks ning samuti heanaaberlike suhete parandamiseks euroopa komisjon jätkab edaspidigi CEFTA ellurakendamise jälgimist ning jätkuvalt anname me oma iga-aastases lähenemis iga-aastases liitumis ja liitumiseelses raportis ülevaate sellest, kuidas CEFTA rakendamine tun-, toimib erinevates riikides ning mitmepoolsel tasandil Euroopa Komisjon on aidanud Lääne-Balkani riikidel läheneda WTO-sse astumisele, sellepärast et WTO-s liikmeks olek on äärmiselt olulise tähtsusega maailma majanduses osalemiseks. Euroliip on mobiliseerinud kõik olemasolevad poliitik-, poliitilised instrumendid, et toetada Lääne-Balkani riike nende püüdluses parema piirkondliku koostöö poole. liitumiseelne abiinstrument on väga oluline nende pikaajaliste arenguperspektiivide hindamisel. praeguses finantsraamistikus, mis on ette nähtud aastateks kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist ning selles on neliteist koma viis miljardit eurot näeb, nähtud ette selleks toetuseks ning lõpetuseks on Euroopa Komisjon käivitanud dialoogi kõikide Lääne-Balkani riikidega, et paika panna teedekaart viisa režiimi kaotamiseks. kõige selle valguses lubage mul teile kinnitada, et komisjon teeb kõik võimalikku, et parandada kaubandussuhteid Lääne-Balkani riikidega ning tuua Lääne kaup Balkani riikide majandus Euroopa Liidule nii lähedale kui võimalik. lõpetuseks sooviksin veel ükskord tänada raportööri selle suurepärase raporti eest ning mul on väga hea meel nimetada, et üldiselt oleme me teiega komisjonis sama meelt, aitäh! suur tänu, proua volinik see raport läheb hääletusele homme hommikul. ja nüüd me läheme edasi järgmise raporti juurde. see on proua Meginesi raport ühtse põllumajanduspoliitika ja üleilmse toiduainete kindlustuse kohta. tänu, kui ma selle raporti alustasin, siis